ega kõrge esindajanik komisjoni asepresidendi avaldus olukorrast Kagu-Türgis. Äh, proua Mogherini asemel saab sõna härra volinik Johannes Haan, palun. suur aitäh, proua juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud. mul on väga hea meel siin täna olla Kagu-Türgi halvenev julgeolekuolukord valmistab meile suurt muret. Euroopa Liit on korduvalt väljendanud seda muret ning viimati tehti seda kahekümne teisel detsembril ja kuueteistkümnendal jaanuaril ning jälgime arenguid tähelepanelikult. poliitilised probleemid mõlemalt poolt on muutunud teravamaks tulenevalt praegusest kriisist muuhulgas ka Daeshi ähvarduse mõjul, mida nägime Istanbuli rünnakutest ning eelmise aasta Ankara ja Türgi rünnakutes. samas on rahulik kaguosa oluline mitte ainult Türgile majanduslikus ja stabiilsusperspektiivis, vaid ka Euroopa Liidule ja kogu regioonile. meil on vaja säilitada see poliitiline ruum, mille loomiseks mõni palju tööd oleme teinud selleks, et oleks võimalik alustada üleminekuprotsessiga Süürias. ainus võimalik ja tõhus lähenemine on käsitleda neid äh, konflikte, mis meie regioonis on ühi, ühtselt ja ühiselt. see, ainult see annab meile võimaluse lüüa Daeshi seal, kus ta on ning mitte tekitada uusi pingeid oma suhetes Türgiga kutsume üles kõiki osapooli säilitama õigusriiki õig ning lõpetama tulistamise ja pöörduma tagasi kurdi rahuprotsessi juurde. kahekümne viienda jaanuari kõrgetasemeline dialoog, mis on kavandatud, annab meile võimaluse neid küsimusi veel kord käsitleda. viimased kaks aastat on toonud olulisi edasiminekuid ning nendest ei tohiks loobuda. rahuprotsess on parim võimalus viimase põlvkonna vältel lahendada küsimus, mis on juba liiga palju inimelusid nõudnud. kurdi tööpartei peab lõpetama Türgi ründamise. ta peab lõpetama autonoomia väljakuulutamise Kagu-Türgis ning ta-, naasma poliitilisse dialoogi. läbirääkimiste jätkamine rahuprotsessi raames on ainus võimalik tee edasi me kinnitame Türgile jätkuvalt, et Euroopa Liit võtab Türgi tööpartei, kurdi tööpartei äh, ohtu väga tõsiselt ning äh, astume vastavaid samme. kurdi tööpartei PKK on olnud Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjas juba aastast kaks tuhat kaks, nõukogu võitis kinnitas seda otsust märtsis kaks tuhat viisteist ning äh, mingeid muutusi siin ette näha ei ole. samas tunnustades Türgi legitiimset õigust ennast kaitsta PKK vastu, oleme rõhutanud ja jätkuvalt rõhutame oma dialoogis Türgi võimudega seda, et meetmed, mida Türgis rakendatakse PKK vastu, peavad olema proportsionaalsed, peavad olema konkreetselt sihitatud ning ei tohi demokraatliku dialoogi ohtu saada. meetmed, mida praegu Kagu-Türgis rakendavad julgeolekuasutused, muuhulgas eh, pikaajaline komandanditund ja teised taolised meetmed on oluliselt takistanud kommunikatsiooni toimimist ja tervishoiuteenuseid. niisuguste meetmete proportsionaalsus ja õiguspärasus peaks olema tagatud ning need peaksid vastama rahvusvahelistele inimõigusstandarditele. mõned eh, nendest probleemidest on olemas olnud juba aastakümneid ning äh, läheb vaja märkimisväärset julgust mõlema poole poolt, et nende lahendamise poole liikuda. komisjon on valmis äh, töötama kaasa reformide läbiviimiseks usuvabaduse, õigusriigi ja teistes küsimustes ning kuulan, olen valmis huviga kuulama parlamendiliikmete märkusi, aitäh teile tähelepanu eest! aitäh, härra volinik, nüüd võtame fraktsioonide esindajad, kõigepealt saab sõna proua Renate Sommer, Rahva Protest, poolteist minutit. aitäh, proua juhataja. härra volinik, kuidas näeb välja tegelikkus Kagu-Türgis? päevi kestab seal erakorraline seisukord, pidevad on seal kokkupõrked, Türgi sõjavägi ründab raskerelvastusega tsiviilelanikkonda äh, hukkuvad lapsed, vanurid ja laipu ei ole võimalik lihtsalt sealt ära koristada, sellepärast et tulistatakse kõigest, millest vähegi tulistada annab. seitsmeteistkümnes eh, kurdi linnas ja asulas valitseb tegelikult piiramisseisukord puudub telefoni, interneti, kuid päevi pole võimalik pääseda juurde toiduainetele ja veele. olukord on ebainimlik, inimesed lahkuvad linnades tagasi, eh, pöördumiseks neile võimalust ei anta ja nii on lahkunud juba üle miljoni ja äh, jah, ühelt poolt väidetakse, et see on võit äh, Türgi, võitlus äh, kurdi tööpartei vastu, kuid tegelikult on see võitlus kür-, kurdide vastu, tegemist on sõjatandriga. me ei saa nii mõõdukalt seda pealt vaadata, me ei saa lihtsalt vaikida. meie, Euroopa Liidu liikmesriigid, vaatame seoses põgenikekriisiga sealsest olukorrast lihtsalt kõrvale ja Türgi tegelikult kavandab ja vallandab kodusõda selles piirkonnas, Euroopa Liit peab kiiremas korras sekkuma selleks, et äh, rahu tagamise protsessi jätkataks, selleks, et äh, seda nõuavad meie käelt, käest inimlikkus ja üleeuroopalised, üleeuroopalised väärtused meie huvides on see, et ei tekiks uut kollapsit, sest muidu tekib uus äh, kurdide põgenikevoog Euroopa Liitu, suur aitäh! ja järgmisena saab sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel äh, sõna kolleeg Piri. olukord Türgis on väga murettekitav pärast seda, kui PKK alustasid võitlust ja julgeolekunõukogude olukord kohapeal on halveneb veelgi. kujutage ette et Silopis, Chisres või Suue piirkonnas. enamik inimesi on kiirustades lakkunud oma kodudes, eh, kui kuulutati detsembri alguses eh, eh, piiramatu komandeeriga. rohkem kui kakssada tuhat inimest on sunnitud põgenema. iga päev jätkub raske lahingutegevus PKK ja julgeolekuvalgade eest, kes kaevavad kaevikuid lausa nende piirkondade läheduses ja see olukorra halvenemine on tõsiselt mõjutanud tsiviilelanike, kes ei ole saanud oma kodudest lahkuda rohkem kui nelikümmend päeva, Essedula jõud, kes hirmutavad kohalikke elanikke ja üha suureneb tsiviilelanikkonna seas ka äh, surmasaanud arne, nende seas ka lapsed. kuidas on võimalik, et kuueteistaastane poiss äh, sureb verekaotusesse tänaval, saamata äh, arstiabi? PKK on tapnud politseiametnikke ja tema politseinike perekonnaliikmed, sellel ei ole õigustust. aga miks rünnatakse ka rahumeelseid protestijaid ja selles mõttes mulle teeb muret ka see rohkem kui tuhande teadlase hirmutamine, kes kirjutasid alla petitsioonile, milles kutsutakse üles rahule. kuidas mõistlikud inimesed, kes kutsuvad üles vägivalla lõpetamisele, kuulutatakse äh, reeturiteks. Äh, Türgi võitlus terrorismi vastu ei ole täna küsimuse all. üldine tunne on, et operatsioonid ja kollektiivsed karistused on see, mida Türgi soovib, selle asemel, et tõesti kord majja lüüa. on aeg, et Euroopa Liit jõuliseks nõuaks äh, tulevahetusel lõpetamist ja rahu läbirääkimiste alustas. komandanditundid tuleb lõpetada ja need inimesed, eh, kes osalevad rahukampaanias, peavad saama eh, selleks ka eh, võimu ja toetust. järgmisena. suur aitäh ja järgmisena ECR fraktsiooni nimel kolleeg Temesmaaker. suur aitäh. härra Ahan, ma kuulasin teid suure tähelepanuga, aga ma pean nõustuma eelkõnelejaga reaalsus näeb välja selline, et Türgi sõjaväelased on teinud äh, Kurdistani piirkonnast kriisipiirkonna sõjatandri, kurdi, kurdide külad, äh, kurdi külasid hävitatakse, äh, tänavatel lebavad laibad ja see kõik tuleneb sellest, et äh, president Erdoani äh, autoritaarne äh, režiim tugevdab oma jõude. eesmärgiks on võidelda kurdide kui kurdide vastu ja mitte keegi ei kritiseeri teda. jah, me ei kritiseeri teda, sest meil on vaja Erdoani selleks, et põgenikke Eh, põgenike probleemi sumbutada ja sellepärast, härra Haan, mul on tõeliselt piinlik, mul on häbi, et Euroopa Liit selle asemel, et ette kaitsta seda iidset uhket rahvast, vaatab lihtsalt pealt või kõrvale ja me räägime pidevalt ainult võitlusest islamiriigi vastu, aga mida teeb tegelikult Euroopa eh, Liit, Euroliiba eh, Liit annab mõista, et me alustame Türgiga eh, liitumisläbirääkimisi, seda ei saa ometi võtta tõs-, tõsiselt. järgmisena ALDE fraktsiooni nimel härra Lambsdorff, su suur aitäh, proua juhataja, olukord Kagu-Türgis on kohutav, seda on siin täiesti objektiivselt kirjeldatud kui sõjatandrit. ja me saame siin väga palju ette heita, kuid me ei saa ette heita eh, Türgile seda, et et eh, Türgi valitsus oleks seda kriisi alustanud, tegelikult algas see kõik selle aasta, möödunud aasta suvel, kui kurdid tegelikult alustasid rahulibarääkimiste mm, õhkamist. ja nüüd <clears throat> avanes taas võimalus, ka Türgi valitsusel võimalus seda kriisi taas kord lõkkele puhuda. jah, loomulikult see sobis härra Erdoani juhtimisstiiliga see kõik juhtus Türgis äh, kahe äh, valim-, kahe valimise vahel Türgis ja PKK tahtis sügisel selle enamuse tagasi võita, mille ta kevadel kaotas. ja just sellepärast äh, puhkeski see kriis säärasena lõkkele, nagu me seda praegu näeme. loomulikult tuleb rahuprotsessi jätkata, loomulikult peab Türgi, kurdi rah-, tööpartei aru saama sellest, milline on objektiivne reaalsus, jah, loomulikult me peame vaatama, milline on kogu geopoliitiline olukord selles piirkonnas tervikuna ja ka selle annaks on võimalus ainult siis, kui me läheneme selle kriisi lahendamisele poliitiliste vahenditega Ankaras asuv Türgi valitsus peab mõistma, et autonoomia kultuurautonoomia eh, kurdi piir, eh, kurdide piirkondadele Kagu-Türgis peab kujutama endast midagi enam kui majanduslikku meetmeid ja arenguabi, see peab olema eh, ise kohaliku omavalitsemise vorm ja selline, sellis-, selliselt ennast hallata peab olema kõikidel kurdidel õigus, aitäh. suur aitäh ja järgmisena saab sõna kolleeg Hadži Georgiu vasakpoolsete poolt. proua juhataja, tulen siia saali Euroopa Liidu Türgi delegatsiooni koosolekult. ka seal me rääkisime sellest, mis toimub äh, Kagu-Türgis ja seal äh, missioonis äh, seati kõiges süüdlaseks kurdi tööpartei, kui eh, tegelikult selles piir, piirkonnas, Kagu-Türgis, valitseb juba eh, viimased kaks kuud komandanditund, siis andke andeks, on tegemist olukorraga, kus kurdid on tõusnud eh, üles revolutsioonile ja tegemist ei ole mitte üksikute relvakokkupõlgetega Türg-, kurdi juhtide ehi-, elamud on ümber piiratud, nad on tegelikult elavad, nad tegelikult elavad silmitsi relvastatud politseiga ja sellepärast tuleb saata Türgile täieti selge sõnum, et niisugune olukord peab lõppema. proua Keller, poolteist minutit olukord Kagu-Türgis on tõesti väga kahetsusväärne. praktiliselt iga päev surevad tsiviilelanikud, aga ärgem unustagem, et olukord ei ole mitte, väga halb mitte ainult kurdi piirkonnas, vaid kogu Türgis. näiteks oli meil üleskutse rahule õpetlaste poolt. Nad, nad on, see oli suurepärane, et nad seda tegid, aga selle asemel, et aplodeerida neile, hakatakse neid ähvardama. Erdogan ähvardab neid ja lisaks ka maffiabossid. Nende vabadus on isegi ohtu sattunud ja me peame tegema kõik, et neid toetada. et äh, olgugi, et enamus meist tõenäoliselt on päri nende probleemidega, mis Kagu-Türgis on, erinevad meie mõtted tõenäoliselt selles suhtes, kas me oleme äkki ise Euroopa Liiduna ka nende tekkimises äh, osalised. näiteks minu hinnangul oli väga negatiivne, et läbirääkimistega edasimineku paar liikmesriiki blokeerisid. nii andis, see andis võimaluse Erdoganile äh, sisepoliitiliselt, äh, see mängis sisepoliitiliselt talle kätte. nii et ärgem seda viga korrakem. mida nüüd teha? Euroopa Liit peab olema tugev inimõiguste eestseisja, muuhulgas ka Türgiga suhetes. me peame Türgiga loomulikult koostööd tegema pagulasküsimuses, selleks et aidata Türgil olukorraga toime tulla ja ka pagulastel. ent me igal juhul ei saa teha seda inimõiguste arvelt ja ka pagulaste inimõiguste arvelt muide. EFTD e e nimel härra James Carver poolteist minutit. aitäh! Türgi kurdide kohtlemine mitte ainult oma riigis, vaid ka seal, kus toimub konflikt ISISega, on täiesti skandaalne. sõjaline konflikt Türgi ja PKK vahel oli peaaegu lahenduse saanud, aga praegu näeme, kuidas Türgi on selle uuesti lõkkele puhunud. veel hullem, Erdoganile ei piisa rünnakutest ajakirjanike vastu, vaid ta on asunud sõjateele terve kurdi rahva vastu. on järjest rohkem märke sellest, et Türgi teeb koostööd islamiriigiga selles piirkonnas, toetades kurdide vastaseid meetmeid. ning see näitab selgelt, kui suur lõhe on Türgi ja Euroopa väärtuste vahel ning näitab ka seda, et, et Türgil ei saa lubada ühineda Euroopa Liiduga, aitäh. Our next speaker järgmiseks poolteist minutit, härra De Graaf. proua juhataja, lääne väärtused, vabadus ja demokraatia, inimõigused ei sobi kokku islamiga. Need ei sobi kokku muslimliku Türgiga, seda tõendab Türgi ikka ja jälle, sest poliitilised vastased öö, äh, öö, äh, saadetakse trellide taha, ajakirjanikud suudetakse vaikima ja see praegune olukord Kagu-Türgis on eh, kriitiline, komisjon leiab, et kõige parem, et on võimalik eh, Türgiga kokku leppida selleks, et peatada põgenike vool ja seetõttu me vaatame eh, olukorrast Kagu-Türgis kõrvale kas meie eh, seisukohti ei mõjuta mitte eh, Türgi ametiisikud ja Türgi ametiõigud, see, mis praegu toimub, on öö, eh, esimesed näited sellest, Türgi ei kuulu Euroopasse, see on täiesti selge. ja seetõttu on tarvis liitumisläbirääkimised Türgiga lõpetada. pooleteiseks minutiks Knut Fleckenstein aitäh, proua juhataja, kallid kolleegid, härra De Graaf tahaks teile kõigepealt vastata, minu arvates on lausa ebaviisakas ja talumatu, kui te miljoneid ja miljoneid äh, süüdistatakse äh, kuritegelikkuses ainult seetõttu, et äh, Erdoğan Türgis teatud poliitilisi jõude ja teatud äh, rahvusrühmi maha surub. seda ei ole võimalik taluda, me ei ole sellega nõus. Äh, äh, me peame näitama vastupanu, me peame demonstreerima vastupanu igat liiki terrorismiga ja seda peab tegema ka Türgis Äh, kui me oleme Türgiga äh, jõudnud kokkuleppele põgenikuvoolu äh, pärssimiseks, siis selline kokkulepe sisaldab ka kokkulepet läbirääkimiste mm, taasavamise kohta kahjuks nad valisid valed peatükid. kui me oleksime valinud läbirääkimiste jätkamiseks peatükid kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, Äh, siis oleks need olnud asjaomased ja need oleksid hästi sobinud ka meie tänasesse arutelusse. jah, tõepoolest, ma olen nõus komisjoniga, me peame tagama rahuprotsessi taas avamise, kuid on väga oluline saata äh, saada Türgi äh, presidendile selge sõnum, et kõik need miljonid ja miljonid ei saa olla ometi kurdi tööpartei liikmed äh, ja seepärast peame me arvestama kurdide huvidega kui tervikuna ja nüüd härra Tänak minutiks. Türgi riigi poliitika on järjest autoritaarsem ja kõikuvam. teadlaste ja õpetlaste rõhumine on, on lisandunud nüüd ajakirjanike rõhumisele ning alanud on sõjaline kampaania PKK vastu. tapetud on selle käigus sadu kurdi tsiviilelanikke ning komandanditund on täiesti ebaproportsionaalne ja kodaniku õigusi trambitakse jalge alla. see näitab selgelt türklaste arvamust, et kurdid on nende jaoks kõige suurem oht selles piirkonnas ja mitte ISIS. nagu me näeme Türgi poliitikast Süürias, on Türgi fookus eelkõige sellele, et takistada kurdi enklaavi kujunemist ja mitte niivõrd võitlusel ISISega ning ka pagulaste Euroopasse jõudmise tagu, tagamine ei ole türklastele väga oluline. mõnikord saadetakse Türgis isegi inimesi Süüriasse tagasi. aeg on nõuda türklastelt oma lubaduste täitmist NATO ja Euroopa Liidu läbirääkimiste raames. For ning nüüd äh, härra Lambsdorff, vabandust, teil on sinine kaart. härra Tänak, kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele? palun, kolmkümmend sekundit. vabandust, mul ei ole kõrvaklappe peas. ma kuulasin teid tähelepanelikust. jah, Türgis on tegemist tagasilangemisega autoriti-, autoritarismi, türklased on rünnanud Iraagi territooriume, kehtib komandanditund, tegemist on autokraatliku suhtumisega ja minu küsimus, Charles, seisneb selles, et äh, Briti konservatiivid alati toetasid äh, Türgi äh, liitumist Euroopa Liiduga, kas selline suhtumine on muutunud? Uh, ma usun, et küsisin viimasel äh, arutelul Türgi osas teilt, kas te olete valmis, valmis äh, hoidma äh, tagasi, vältima viim-, rahaliste väljamaksete tegemist Türgile. ja te ei vastanud mulle selgelt. märkisite, et Türgi peaks mingil hetkel saama Euroopa Liidu liikmeks, aga igal juhul praegu on selge, et äh, Türgi on väga kaugel veel Euroopa Liidu liikmeks sobimisest ja meil tuleb eelkõige tagada, et Ühendkuningriik saaks jääda Euroopa Liitu no.. aitäh, härra Tänok ning sõna saab proua Šake, üks minut. Through... aitäh, sisserände kokkulepe, mille Timmermans surus läbi viimasel hetkel, paistab olema üks põhjustest, miks Kagu-Türgis toimuv, äh, Kagu-Türgi, Türgis toimuvat saadab kõrvulukustav vaikus, see peab lõppema. me peame hakkama rääkima mitte ainult pagulaste olu-, äh, voolust, vaid ka inimõigustest ja muudest küsimustest. Türgi tuleb tuua tagasi läbirääkimiste laua taha PKK-ga ning tuleb lõpetada ebaproportsionaalne kahju tekitamine tsiviilelanikkonnale. terrorismi ei saa õigustada ning demokraatlik tee kurdidele Türgis on äh, ainus alternatiiv, millest me saame lähtuda ning kui ülikoolide töötajad nõuavad vabadust, äh, nõuavad rahu, siis see on nende vabadus, nad võivad seda teha, me peame nõudma Türgilt kui NATO partnerilt ja Euroopa Liidu kandidaatriigilt ning äh, ISISe vastase koalitsiooni aktiivselt liikmelt, et Türgi oma, omapoolsed kohustused täidaks. ning me peame tagama et äh, terrorismivastast võitlust ei kasutataks selleks, et, et kõigi inimeste õigusi ja vabadusi Türgis piirata. aitäh, proua Veržia, üks minut. aitäh, proua president. juba üle kuu toimub väga vägivaldne operatsioon Türgi sõjaväe poolt Kagu-Türgis, tegemist on kurdide piirkonnaga ning äh, tohutu komandanditund on välja kuulutatud ning piiratakse inimeste, kõigi inimeste kodaniku õigusi, sõltumatult sellest, kas on tegemist PKK liikmetega või mitte. ning äh, teadlased, kes julgesid petitsiooni allkirjastada, ka nemad on saanud sanktsioonide ohvriteks. PKK ei ole see, äh, kes konflikti algatas, see on Ankara versioon ning tsiviilelanikkond on põhiline kannataja, nende hulgas paljud naised ja lapsed, väga noored inimesed et kui öeldakse, et viieteistaastane on terrorist või viieaastane on terrorist, siis see on ju naeruväärne. Euroopa Liit peab tegema kõik selleks, et lõpetada vägivald ning tuua konflikti pooled tagasi läbirääkimiste laua taha ning kohustada Türgi riiki taasta, taastama rahuprotsess. vähemuste õigused, kultuurilised, usulised äh, vähemused tuleb, äh, nende diskrimineerimine tuleb lõpetada. proua president, head kolleegid, minu hinnangul on kiireloomuliselt vaja saata Euroopa Parlamendi delegatsioon Türgisse. ja nüüd üheks minutiks proua Valero. aitäh. siin me näeme kõiki neid kaevikuid ja kõike, mida siin on öeldud Kagu-Türgi kohta need kaevikud on endiselt kasutusel ja Erdogan ütles, et ta ei kavatsegi sellest loobuda ega pooleli jätta oma ettevõtmisi, seda kinnitas ta viieteistkümnendal detsembril. ta, tema sõda on suunatud Kagu-Türgi ehk Põhja-Kurdistani vastu. ja viimastel äh, nädalatel on Kurdistanis hukkunud väga palju tsiviilisikuid, vanureid ja naisi ja lapsi ja on näha, et siin tegelikult leiab aset hoopis midagi muud, kui tegelikult Ergon väidab. kas tõepoolest on põhjendatud see, et sinna saata niisugune kogus sõdureid selleks, et mõnda inimest ohjes hoida, see õhutab kod-, kodusõda ja kui me ei saada nüüd Erdoganile selget sõnumit, siis see lõpeb halvasti. me ei tohi olukorra ees silmi sulgeda, suur aitäh! ja minutiks proua Ferrandis. head kolleegid, ma avaldan teile saladuse, paar minutit tagasi olin Türgi delegatsiooniga ühe laua taga ning eh, kes ei olnud kohtunud kümne kuu vältel. Türgi delegatsioon ei olnud Euroopa Parlamendis kogunenud juba kümme kuud ja mispärast, sellepärast, et eh, igal koosolekul äh, igale koosolekule tuleb Türgi suursaadik Euroopa Liidus ja ta võtab seal põhilise kõneaja, räägib rohkem kui kõik teised. ning see on demokraatia selge, selge pilkamine. Türgi on praegu Euroopa Liidus olemas äh, Euroop-, läbi oma tegevuse. ma võin teile kinnitada, et pole ühtegi päeva Türgis, kui ei toimuks mingit äh, vägivaldset rünnakut või mõrva. me ei tohi ajada segamini kurdi rahvast ja Türgit ning tuleb väga tähelepanelik olla selles mõttes ka, et võitluse Daeshi sildi all on Türgi praegu võitlemas oma opositsiooni vastu ning ning näitab seega veel kord, et seal puudub tõeline demokraatia Euroopa Liidu mõistes. suur tänu, härra Postinaru, poolteist minutit suur tänu, proua juhataja, lugupeetud volinik, ma kordan veel kord seda, et ma kuulun Türgi sõprade ja toetajate ringi ja Euroopa Liidu ning Türgi vahelise koostöö tugevdamise poolt, kuid see, mis täna toi-, Türgis toimub, mõjub eelkõige halvasti Türgi huvidel, see vägivald äh,, olukorra eskaleerumine Kagu-Türgis kujutab tõelist ohtu, millele tuleb teha lõpp me peame eelkõige käivitama poliitilise dialoogi valitsuse ja kurdi esindajate vahel, et jõuda sellesse punkti, milles Türgi valitsus on rahuprotsessis juba olulisi tulemusi saavutanud. nüüd on need saavutused kaotatud ja nüüd jõutakse sellisesse ajapunkti, kust enam tagasi ei saa pöörduda, kui eskala-, eskaleerumine jätkub. Maro-, kordan veel kord, et see on Türgi huvides ära hoida vägivalla eskaleerumine, mis võib viia Türgi kodusõtta. ja ka Euroopa Liidul lasub vastutus, Euroopa Liit, Euroopa Komisjon, Euroopa Parlamendil, et mõista hukka meie partnerite äh, käitumine, sealhulgas ka Türgi käitumine, sest tegemist on ju meie pikaajaliste partneritega, kellega me peame tegema koostööd ja kellega me jagame ühiseid väärtusi, ühiseid väljakutseid. ja me soovime neid väärtusi ka tulevikus jagada ja me peame stimuleerima seda, et Türgi nõuab viivitamatult relvarahu, rahuprotsessi ja äh, nende kohtadele juurdepääsu tagamist, mis on läänlastele siiani keelatud olnud suur tänu, kolleegid, ma palun teid kinni pidada kõneajast, enne kui ma annan sõna härra Mariasele äh, äh, sinise kaardi küsimuse soovis esitada kolleeg, kes on juba sõna saanud äh, arutelu käigus. Teie nõusolekul ma annan nüüd sõna järgmisele äh, sõnavõtjale, et jätta aega ka vabale mikrofoni. härra Moraes. Euroopa Liit. euroliit peab lõpuks ometi silmad avama ja nägema kurdi rahvaõiguste rikkumiste suhtes, mida teostab Türgi armee Kagu-Türgis, see on äärmiselt brutaalne ja enam kui eh, sada tuhat kurdi on oma kodudest lahkunud, terved linnad ja külad on blokeeritud, ümber piiratud, inimesed ei saa enam tänavalegi minna need inimesed, kes toetavad äh, äh, kurdi tööparteid, äh, neid saadetakse trellide taha. valitsus on, toimib autokraatlikult ja ta püüab seda kõike näidata kui terrorivastaseid meetmeid, kui tegemist on tõeliste vägivallaaktidega ja meil ei ole aega, et oodata, millal me sellesse kõigesse sekkume. seetõttu peab Euroopa Liit rakendama koheselt meetmeid. me ei saa enam lihtsalt teada võtta ainult seda, mida Türgi teeb, me peame tegutsema Türgi tegutsemise vastu ma kontrollin oma ametnikega, üks kolleeg on palunud sinise kaardi küsimust, kuid ta ei ole vaba mikrofoni nimekirjas, aga te olete minu nimekirjas, sellisel juhul saate sõna kolmekümneks sekundiks, kui härra Marajas on valmis küsimusele vastama. kallis kolleeg Marajas, ma mõistan, et sa oled kreeklane ja see on väga oluline, kuid kas sa ei arva, et Euroopa Liit peaks kuidagi sekkuma ja saatma president Erdoganile kirja meie esindaja poolt, et olla vahendajaks rahuläbirääkimistel äh, Türgi valitsuse ja kurdi esindajate vahel, sest teate, kui olukord Türgis destabiliseerub, siis see tähendab, et destabilisatsioon levib Kreekasse ja Euroopasse laiemalt. kolleeg, Euroopa Liit peab leidma võimalused sundida Türgit kinni pidama inimõigustest ja rakendama selleks ka vastavaid meetmeid. sest siiani Euroopa Liit on taalunud äh, inimõiguste rikkumisi ja mitte ainult kurdide inimõiguste rikkumised, vaid ka teiste Türgi kodanike õiguste rikkumised äh, rik-, talunud ka rahvusvahelise õiguse rikkumist näiteks seda, et Türgi okupeerib kolmkümmend protsenti Küprosest ja on saatnud oma sõjaväeriiki, mis on Euroopa Liidu liike. tuleb rakendada meetmeid selleks, et Türgi mõistaks, mida ta peab tegema. tänan. ja kolmkümmend sekundit ka vastamiseks. palun, pidage sellest kinni, härra Marais. järg, järgmisena üheks minutiks härra Juaristi Abons. proua juhataja kui me siin räägime põgenike olukorrast, siis ja võrdleme seda olukorraga Kagu-Türgis, kus inimesi jälitatakse, siis me peame tunnistama, et meie asume Euroopa Liidus ja see kõik leiab aset Türgis, kurdi tsiviilisikuid tapetakse ja Euroopa Liit lihtsalt vaatab peal ja suleb, suleb kõrvad härra volinik, kõik need ilusad sõnad, mis te siin rääkisite, mis kavatsused teil kõik on, on ju kõik väga tore, kuid andke andeks, te peaksite siiski ellu viima liikmesriikide soovi ja nõudeid ja tegelikult ei tohi me lihtsalt heade kavatsuste kõrval kurde äh, saatuse hoolde jätta. me peame kaitsma kurdi rahvast äh, Ankara autokraatia eest. aitäh, proua Lambert, üks minut aitäh, proua president. esimest korda käisin selles Türgi piirkonnas viisteist aastat tagasi. oli, siis oli sõjaseisukord, nägime tühje külasid, inimeste rõhusmist ja, ja nüüd on olukord täpselt samasugune. nagu teisedki on juba öelnud, on käest lastud kuldne võimalus rahuprotsessiga jätkata ning osalt on selles süüdi ka kurdi valitsus, kes ei saanud leppida sellega, et äh, valimised tundusid minevat kurdidele hästi, eelviimased valimised. ent samuti näeme, kuidas NATO liitlased lubavad Türgil rünnata PKK-d vastutasuks selle eest, et neil lubatakse Türgis kasutada baase ründamaks ISIS-t. PKK ei ole ISIS. jah, ta on rünnanud tsiviilelanikke ja see tuleb hukka mõista, aga aga see erinevus on selgelt näha ja riigid peavad seda nägema selleks, et me saaksime tagasi pöörduda rahuprotsessi juurde ning lõpetada vägivalla riigis ja võidelda tõelise ohuga. aitäh, härra Weidenholzer, üks minut. Äh, me suutsime läbirääkimisi, äh, võimaldasi läbirääkimised taaselustada, kuid selle kõrval ei tohi me vaadata mööda inimõiguste, kodanike vabaduse rikkumistest. viimased sündmused Türgis on väga murettekitavad ja need seonduvad eeskätt kurdide küsimusega. praegune valitsus arvab, et kui jõudu rakendada, siis on võimalik seda nõnda öelda kurdi probleemi lahendada meil on praeguseks senise lähenemiskatsete asemel kodusõja puhkemise eelne seisund. härra volinik, ma kutsun teid üles osutada Türgi poolele sellele, et me pole meie kahepoolsetes huvides, et Türgi niimoodi käitub. Euroopa peab pöörduma mõlemale konflikti osapoole poole selleks, et kehtestada relvarahu ja tulevahetused lõpetada Äh, ma arvan, et eeskujuks võiks olla Põhja-Iirimaal saavutatud rahukokkulepe, kus äh, toona istusid läbirääkimiste laua taha ka need, keda olid äh, lahterdatud juba turistide, turist, terroristide hulka. aitäh. ja nüüd härra Krisosogonus. Erdoani valitsus on saavutanud seda, et Kagu-Türgi elanikkond on nüüd tegelikult silmitsi näljahädaga. terved külad ja linnad on blokeeritud, inimõigusi eh, ja nende isikuvabadusi on piiratud, neid piinatakse, see on väga hästi kavandatud massikuritegu kurdide vastu tegemist on rahvusvahelise õiguse, aga ka eh, Türgi eh, põhi, eh, põhiseaduse rikkumisega. ka intellektuaalne, intellektuaale jälitatakse ja tegelikult ei, me ainult süvendame ise seda olukorda, kuivõrd me lihtsalt vaatame asjadele, asjadele rahulikult pealt selline lähenemine on vale, me peame endale aru andma, et ainus keel, mida Erdoğan mõistab, on majandussanktsioonide keel. ja nüüd härra Kirkos. aitäh, proua president. paljud kolleegid on kirjeldanud olukorda Türgis praegu. ma ei hakka seda kordama härra Suleiman, HDP esimees, see on erakond, mida toetavad, toetab kurdi vähemus ja mitte ainult, ning äh, president ütles, et mitte HDP ei ole seda kriisi, kriisi alustanud. ühelt poolt on selgelt mängus siin president Erdogani käsi ning teiselt poolt PKK käsi ning mina teeksin ettepaneku volinik Haanile ja meie assambleele paluda Türgi Rahvusassambleel tulla välja algatusega, mis taastab rahuprotsessi, selleks on vaja julgust. on vaja julgust loomulikult ka, et riigijõudude vastu võrrelda, võidelda, aga veel rohkem on vaja julgust selleks, et tulla tagasi läbirääkimiste laua taha ho cofirmato l'appello dei mille akadeemici turchi e confermo tuhat kaheksasada Türgi intellektuaali ülikoolidest on kirjutanud petitsiooni, mida ma toetan. sel, sel, siin, sellega on laialdane rahvusvaheline, sellel on toetus. see komandanditund, mis praegu toimub, on kestnud kuid, elanikkonnal ei ole juurdepääsu ei ole võimalik saada toitu, ravimeid, sadu inimesi on surma saanud ning laipu ei ole võimalik matta. tegemist on selge Türgi põhiseaduse rikkumisega ning rahvusvahelise õiguse rikkumisega. terrorism on üksnes ettekääne. eesmärk on murda rahvas, kes soovib ainult enda tunnustamist. tuhanded türklased loodavad, et Euroopa Liit ja ÜRO astuvad siin vahendajatena vahele. Nad loodavad, et Erdogani katkestatud läbirääkimised taastatakse ning äh, veresaun lõpetatakse. proua Mogherini vastas ühele minu küsimusele, ta ütles, et härra Erdogan on meie liitlane võitluses Daeshi vastu ning äh, pagulaskriisi lahendamisel, ent see ei pea paika, absoluutselt ei pea paika, aitäh! aitäh, härra Tsaani äh, soovib esitada teile sinise kaardi küsimuse, proua Spinelli, kas olete nõus? palun, kolmkümmend sekundit küsimus ja kolmkümmend sekundit vastus. aitäh, proua president. tõesti, teil on oma mm, roll olnud nende küsimuste käsitlemisel ja ma, mul on väga hea meel, et see nii on olnud, aga kas te ei arva, et meil oleks mõistlik kasutada institutsioonilisi kontakte, näiteks NATO parlamentaarne assamblee selle küsimuse käsitlemiseks institutsiooniliselt, aitäh! Eh, võin kinnitada, et kontakt on juba olnud, mitte ainult äh, kõrge esindaja poolt, vaid ÜRO-ga ka ning Euroopa Nõukoguga. järgmisena härra Lopes. La espiral de violencia eh... vägivallaspiraal Türgis jätkub vägivald ja kriis teravneb Kagu-Türgis kurdi rahva vastu rakendatakse kollektiivseid sanktsioone. me räägime sadadest hukkunutest, inimesed, keda lihtsalt äh, võetakse vahi alla, heidetakse trellide taha, me peame tõepoolest täna kutsuma üles sõlmida relvarahu, rahu, äh, läbirääkimised tuleb taas avada selleks, et seda eh, keerulist konflikti Türgis eh, tõepoolest lahendada püüda. see on enam oluline kui ei kunagi varem. kui eh, me seda ei suuda, siis põgenikekriis teravneb ja me peame tingimata Türgile selgelt teada andma, et see, mis seal praegu sünnib, on vastuvõetamatu. Teile on äh, härra Lopes sinise kaardi küsimus, kas teile see sobib? kas te aktsepteerite, siis palun, kolleeg Bonaru, palun. aitäh, proua juhataja, ma tahtsin küsida kolleegi käest. kas te olete seisukohal? et Türgi ei käitu küll korrektselt, kuid seda ta teeb juba, kas ta ei tee seda mitte juba sajandeid, seda. ta on seda teinud terve igaviku, miks see nii on? jah, äh, äh, miljardid on juba Euroopast voolanud, kolm miljardit on neile veel lubatud, kas see on põhjus, et neile siis pärast kõiki, kõike seda veel ka raha anda? niisi ma leian, et äh, ma ei leia, et Türgi käitub hästi. minu, äh, kui ma räägin Türgile raha eraldamisest, siis ei ole see minu silmis mitte raha Türgi valitsusele, vaid nendele põgenikele, et nende olukord põgenikelaagrites oleks talutavam nüüd tuleb vaba mikrofon ning äh, aga enne seda veel saab sõna meie viimane planeeritud sõnasaaja härra Benifei, üks minut. E äh, lubage, et ma ühinen kolleegide sotsialistidega, kes enne mind sõna võtsid ja mõistsid hukka olukorra, mida me praegu näeme Kagu-Türgis. me ei saa sulgeda silmi selle ees ning äh, nõuda vaherahu. seda ei ole siiani toimunud ning tekkinud on tõsine oht, et asi jõuab kod-, kodusõjani. meil on vaja praegu, et äh, rahvusvaheline üldsus lähemalt jälgiks, mis seal toimub. üle kolmesaja tuhande inimese on, on praegu oma kodudest ära aetud ning komisjon peaks selle küsimuse tõstatama järgmisel proua Mogherini külaskäigul Ankarasse. lisaks peaksime arvestama, äh, peaksime arvestama seda teemat kõigis suhetes Türgiga, selleks et saavutada vaherahu ning taastada rahuläbirääkimised. me ei saa peita ennast mingite poliitiliste kaalutluste taha ja näidata üles argust Türgi vastu tulenevalt pagulaskriisist meil on suur huvi vaba mikrofoni vastu, ma annan sõna üheksale inimesele ning üritan tasakaalustada sõnasaajad fraktsioonide vahel ning igaüks saab sõna üheks minutiks. härra Šoiveda, üks minut. Děkuji, vážená paní předsed, předsedající. Pane komisaři, kolegyně a kolegové, myslím, že... Austatud kolleegid, proua president, härra volinik, oleme kõik ilmselt päri sellega, et Türgi on Euroopa Liidule strateegiline partner. ent suhted peavad olema kahepoolsed ning Türgi heidab praegust olukorda selleks, et oma ühepoolseid eesmärke edendada. praegu on Türgi asunud ründama tsiviilelanikkonda ning kasutab seda olukorda ära härra suursaadik vastas parlamendis liikmete küsimustele poole tunni vältel ning märkis, et sõjaline sekkumine Kaku Lõuna-Türgis on legitiimne ja vajalik, aga see on lubamatu. ma loodan, et komisjon ei vaiki ning äh, ütleb välja selge ja tugeva seisukoha rünnakute vastu, Lõuna-Türgi elanikkonna vastu. härra Caputo, üks minut dal dicembre duemilaquindici e diverse zone del sud est della turchia sono proua president detsembrist kaks tuhat viisteist eh, mitmed eh, piirkonnad kagu ida kagu türgis on olnud liikumiskeelu all mitmed tuhanded inimesed on sellest mõjutatud kes ei pääse toidu ja vee juurde on mured ka nende teadlaste pärast, kes allkirjastasid üleskutse rahule ja kritiseerisid sõjalisi operatsioone selles riigi osas allakirjutanuid on hävardatud sotsiaalmeedias ja surmaga. kui esimene liikumiskeeld kehtestati, oli selleks ajaks juba tuhanded tsiviilelanike surma saanud, olukord muutub üha raskemaks ja tegemist on riigiga, kes soovib äh, liituda Euroopa Liiduga. Türgi operatsioonilise väljaande toimetaja on nüüd vanglas ja äh, kutsub üles mitte äh, sulame silmi vägivalla eest Türgis eh, ainult eh, pagulaste kokkuleppe nimel. järgmisena saab sõna. Э, härra Zambaski, üks minut. tänan, president, Kagu-Türgist käib kodusõda, see on õige sõna sellele. Eh, see on kestnud aastakümneid ja nüüd on ta üles õhutatud. see äh, Äh, valitsus on ebaseaduslikult okupeerinud territooriumid Iraagis ja Küprosel. Äh, see valitsus viib läbi äh, etnilist puhastust kurdi territooriumil Iraagis ja Süürias. Need on need õiged sõnad ja mind üllatab, et siin saalis on kolleege, kes teist kõigepealt justkui nad sellest aru ei saa. samal ajal Äh, on Euroopa Liit äh, sooritanud enesetapu, lubades Türgile miljardeid. jah, see on enesetapp. Äh, see, kuidas Türgi valitsus kurdide suhtes tegutseb, kujutab genotsiidi. me peame sellele olukorrale lõpu tegema. Türgil ei ole kohta Euroopa Liidus, ei ole euroopalik riik. üheks minutiks on proua Sakurafa Kallid kolleegid, Türgi ja Erdoğan püüab üles ehitada oma keisririiki demokraatia varemetele, õigusriikluse ja, äh, äh, ja inimõiguste varemetele. siin riigis puudub igasugune sõnavabadus, pressivabadus, e, inimesi vahistatakse, toimuvad füüsilised e, ründed intellektuaalide vastu. see kõik toob endaga kaasa selle, et meil on tõesti inimtühjad külad ja linnad ja Türgi äh, ei toimi äh, Eh, ega tee midagi ja vaatab inimkaubitseja pandete tegevusele eh, läbi sõrmede. see ei ole turvaline riik ja seepärast tahaksin ma, et proua Mogherini haaraks initsiatiivi selleks, et selle vägivallaspiraalile lõpp teha, aitäh. härra Mari-, härra Mariga tänan, president. see, mis toimub äh, kurdi provintsides, äh, äh, ei ole selgitatav, kui me räägime seda seoses võitlusega terrorismiga. teadlaste suu kinnipanemine, hoonete lammutamine, rohkem kui sada viiskümmend tuhat tsiviilelanikku surnud, julgeolekujõud tsiviilelanikkonna vastu nagu Diyarbakir ja teiste linnade linnapead on äsja selgitanud. on suur lõhe valitsuse selgituste ja äh, nende uudiste vahel, mis me saame Amnesty International, äh, kus selgitatakse tõesti olukorda õigete sõnadega. Äh, ja seda ei saa selgitada pelgalt selle tõttu, et meie vajame Türgi abi pagulastega toimetulekut. mina nõuan volinik et Euroopa sekkuks äh, otseselt, mitte lähtunud tehnilisel tasandil. meil on vaja täievolist missiooni, mis äh, saaks tegutseda kõikjale, mis aitaks kaasa relvarahu saavutamisele ja nüüd üks minut härra Castaldo ja ma palun kõne eest kinni pidada. täna. aitäh, proua juhataja kui vaadata seda, et Euroopa Liit ei suuda enam vastu võtta põgenikke, siis selle e, eest maksavad nii põgenikud kui ka e, Türgi e, kurdid vere ja pisaratega Nad maksavad vere hinda ja kurdid eh, on nüüdseks eh, praktiliselt ümber piiratud eh, ja kurdide silmis kaotavad kõik Euroopa institutsioonid igasuguse väärikuse ja lugupidamise, kui me ei tegutse ja kui me ei taga sõnavabaduse piiramise lõpetamist Türgis. see, mis Türgis toimub, see on rassism Äh, äh, rassism ka õppejõudude ülikooli professorite vastu, seda ei ole võimalik mitte millegagi õigustada, seda me ei salli. üheks minutiks saab sõna härra Sinodinos. tänan. olukord Kagu-Türgis on kaetud saladuse looriga kahjuks ja seda osaliselt seetõttu, et Euroopa Liit on talunud olukorda. ajakirjanduses korratakse uudiseid, kus räägitakse kadu, inimkaotustest, julgeolekujõududest, eh, kuid ei räägita inimsusevastastest äh, eh, kuritegudest, mida relvajõud on toime pannud. et kurdide elu ja heaolu on jäänud täiesti mainimata. me peame tõsisemalt heidma pilgu geopoliitilisele olukorrale, kus on suur huvide konflikt tekkinud erinevate relvastatud rühmituste vahel, kurdid, Süüria, Iraak, Türgi, suhted Daeshiga ja lääne välisjõudude sekkumine võib kaasa tuua selle, et see konflikt laieneb pretsedenditult. härra Somm Sugar, palun. kui me mõtleme olukorrale Kagu-Türgis täna, siis on, näeme, et Türgi valitsus üritab väita, et, et kurde liikumine on terroristlik liikumine. Nad tahavad avaliku arvamuse silmis kurdi liikumist diskrediteerida kuid äh, igapäevases elus rahuprotsess ja rahuleping, mis oli juba silmariidil, hakkab üha rohkem kaugenema. läbirääkimised kurdide ja Türgi valitsuse vahel on peatatud. opositsiooni erakondade vahel äh,, seas on ka inimesi, kes toetab rahuprotsessi. ja Euroopa Liit peaks survestama Türgit selles osas, et Türgi jätaks rahu läbirääkimisi vaatamata sellele, et väga paljud leiavad, et, et selle hind on, kui me soovime, et Türgi aitab meil pagulaskriisiga, lasta Türgil ise tegeleda kurdi olukorda, kuid see tähendab, et me ei saa sule, sulgeda silmi humanitaarprobleemidele selles riigis, teades, et Türgi soovib liituda Euroopa Liiduga. vaba mikrofon ja ma vabandan nende eest, kes ei saanud sõna ja nüüd ma annan sõna härra Papadakisele aitäh. kas teie siis ei arvagi, et me enam silmi sulgeda ei tohi, kas siis teie ei leiagi, et me rääg-, peaksime rääkima Türgist ausalt, rääkima faktidest. see, et Türgis juhuslikult läbi, läbi viiakse, ei räägi sellest, et Türgi on nagu mingi demokraatiariik demokraatlik riik, vaadake, kuidas Türgi toimub äh, Küprosel, siis saadab Türgi südamerahuga kõik põgenikud Kreekasse ja praegu tegutseb ta südamerahuga ka kogu Kürgi rahva vastu, aga see pole mitte võitlus PKK-ga, see on võitlus kurdidega. see on inimõiguste sügav äh, rikkumine ja on ainus võimalus edasi minna, on Türgi demokratiseerimine, selle saavutamiseks äh, tuleb järgida õiget teekava ja ei tohi pidevalt mõelda seda, et meil võivad olla selles piirkonnas ka täiendavad või teised huvid. ja nüüd palun härra Haan. Äh, aitäh proua juhataja, tänan selle arutelu eest, mis on tõesti väga oluline selleks, et kinnistada meie seisukohti. korduvalt viidati siin sellele, et kõrge esindaja ja äh, mina äh, oleme esmaspäev, esmaspäevas Türgis selleks, et seal läbirääkimisi pidada ja te võite kindel olla, et me tõstatame neid küsimusi äärmise tõsiduse ja intensiivsusega Äh, siin räägiti Türgiga äh, läbirääkimistest, jah, meil on kavas läbirääkimisi äh, taas alustada, kuid nende taasalustamine on alles ka algfaasis. ja kui me räägime peatükkidest kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, siis igaüks, kes on tegelenud liitumisläbirääkimistega, teab ise ka täiesti selgelt, et et kõige oluline um, on nende rääkimiste käigus asju mõjutada. Nendest peab kujunema äh, Türgi valitsusse suhtumise lakmustest. see Türgi käitumine peab vastama Euroopa Liidu ja rahvusvahelistele standarditele. seda ongi vaja testida, sest et liikmesus Euroopa Liidus on võimalik vaid siis, kui äh, kui õiguslikud struktuurid järgivad meie äh, põhimõtteid ja arusaamu. oluline ei ole mitte seda, et me peaksime omavahel lähenema, vaid oluline on see, et Türgi võtaks üle e, Euroopa Liidu väärtused ja seda on võimalik läbirääkimiste käigus e, siis ka arutada ja selles mõttes me peaksime kasutama just seda vahendit, läbirääkimiste vahendit selleks, et avaldada mõju äh, Türgi valitsusele ja aidata sel kombel ka äh, kurdi rahvast. mul on väga hea meel, et täna olid siin Türgi esindajad, kellega paljud teie seast ka täna läbirääkimisi pidasid ja said nõnda öelda informatsiooni äh, otseselt allikast, mis oli oluline ka arvamuse kujundamiseks või selle kinnistamiseks minu arvates on väga oluline, et seda teemat hoida ka tulevikus rahvusvahelise avalikkuse tähelepanu all. suur aitäh, härra volinik! arutelu on nüüd lõppenud, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde.